aitab kaasa parlamentidevahelise koostöö tugevdamisele ning eh, parlamentaarse kontrolli tagamisele ja tugevdamisele Euroopa majandusruumis. tere tulemast, kolleegid! ja järgmisena saab sõna meie järgmine sõnavõtja, proua Van Brent. Um... suur tänu, härra president! kui kuulata seda arutelu, siis jääb silla järgmine, siis jääb silma järgmine asi. suur küsimus, millega tegelevad pea kõik fraktsioonid, nimelt kuidas majandusjuhtimist peaks ellu viima. ja arvamused selle kohta on väga erinevad, isegi siis, kui põhimõtteliselt oleme me nõus majandusjuhtimise vajalikkuses. ühel pool on nõukogu ja nõukogu järeldused, kus äh, keskendutakse ainult nendele nüanssidele, mis on nõukogu jaoks tähtsad, ehk siis ainult kokku hoida, säästa, kokku hoida ja säästa. tegemist on äh, peaaegu nagu põhireegliga, ehk et niikaua, kui me säästame, on kõik hästi, kuid niimoodi ei ole meil võimalik majandusjuhtimist äh, sisse viia. meie arvates on majandusjuhtimine midagi hoopis teistsugust. me ei pea mõtlema mitte ainult majanduspoliitikute peale, kas te eile lugesite Financials Timesi, see pole küll sotsiaaldemokraatlik ajaleht, aga ka seal oli kirjas, et kui me ainult kärbime ja kokku hoiame, siis õõnestame me rahva majanduste olukorda ja seda raskem on võlgasid tagasi maksta. meil on vaja ka investeeringuid. üheks väga heaks näiteks on näiteks tööhõive määra suurendamine selle kaudu oleks võimalik väga paljudel riikidel võlgasid tagasi maksta, tuleb investeerida haridusse, pere ja tööelu ühitamisse, kuid just nendes valdkondades hoitakse kokku. meil on vaja visiooni, tulevikunägemust, majanduspoliitilist nägemust, ainult niimoodi on meil võimalik sellest olukorrast välja tuua. ka siis on meil stabiilsus- ja kasvupaktist jällegi kasu see on väga suur vahe parlamendi ja nõukogu lähenemises majandusjuhtimisele. ja nüüd härra Rangel, poolteist minutit, palun. härra president. härra nõukogu esimees, härra komisjoni president, ma tahaksin teile öelda, et selle kriisi lahendus, selle raske kriisi lahendus, mille all me kannatame kogu Euroopas, on majandusjuhtimine ja ühenduse meetod. meil on vaja rohkem ühenduse meetodi kasutamist, meil on vaja majanduse juhtimist, meil on vaja omi vahendeid, ühisraha ähm, kaitsmiseks. ainult niimoodi on meil võimalik kriisist välja tulla. kuid see tähendab ka seda, et iga organ. nõukogu, komisjon ja parlament peavad kodanike ees aru andma. eriti just Euroopa Parlamendi saadikud on valmis teiega tegema tihedat koostööd selleks, et ühenduse meetodit tugevdada ja sisse viia majandusjuhtimist selleks, et ühisraha saaks vajalikud eeldused tulemaks Euroopa finants- ja majanduskriisist välja. see on ka täiesti ilmselgelt asi, mis kehtib nõukogu presidendi ja komisjoni presidendi kohta. jah, sotsiaaldemokraatidena võime me öelda, et me võitleme Euroopa huvide eest ja nüüd nõukogu peab detsembris oma töö ära tegema. ja me loodame ka, et härra Rompoi on valmis meile, meiega dialoogi pidama. nüüd proua Jannako, poolteist minutit, palun. jah, on täiesti selge, et meie pikaajaline kriisimehhanism on positiivne, kuid meil on puudu strateegilisest planeerimistööst, sest kaasata tuleks ka majandusliit. Euroopa Liit, liidu lõid toona tugevad valitsused majanduskriisist oleks võimalik välja tuua ku,, tulla, kuid meil on nõrgad valitsused, mis ei soovi automaatseid reegleid, mis ei soovi kasutada ühenduse meetodit mis ei ole valmis vastu võtma vajalikke poliitilisi otsuseid. Euroopa on viiskümmend aastat taganud Euroopas, Euroopa Liit on viiskümmend aastat taganud Euroopas rahulolu ja heaolu ja me peame selle tööga jätkama. me peame hoolitsema majanduskasvu tugevdamise eest kuid majanduskasvu siis olukorras, kus kõik muutub. peaksime ka mõtlema, mis on Euroopa või kes on Euroopa tegemist, kas tegemist peaks olema territooriumiga ilma rahva, ettevõteteta ja ettevõteteta? meil ei ole vaja ka riikidevahelisi organisatsioone. on täiesti selge, et teatud riigid ei pidanud stabiilsuse kasvupaktist kinni, kuid härra Reinfeldt ütles juba detsembrikuus, et on ainult üks riik, mis tõesti stabiilsuse kasvupaktist pidas kinni, kõik ülejäänud aga mitte. see tähendab aga seda, et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 harjunud elama ja tarbima homse arvel ja ka ülehomse arvel, järgmiste põlvkondade arvel, eh, kelle arvukus eh, dramaatiliselt väheneb. teiseks, me oleme harjunud eh, kohtlema stabiilsus kasvupahti väga liberaalselt. kui suured riigid suudavad seda teha oma siseriiklikke vajadusi arvestada, siis on ka teistel lihtsam järgida nende eeskuju. seetõttu äh, selleks, et jõustada eelarvedistsipliini põhimõte ning taaskäivitada tõsiselt tasakaalustatud eelarvepoliitikat, saab olema katseks Euroopa usaldusväärsusele. kolmandaks on ilmselge vajadus kontrollimehhanismide järele ja seetõttu ma toetan äh, äh, nõukogu poolt äh, Euroopa majandusjuhtimise järelduste kinnitamist, võlakriteeriumi aktiveerimist ja võimalust varakult sekkuda ja sellise mehhanismi loomist, kuid mida me tegelikult loom-, vajame ja ma toetan ka minu kolleeg Verškohta järeldusi, meil on vaja tõelist majanduse juhtimist ja tõelisi automaatseid sanktsioone, sanktsioone, mis tõesti hammustavad me ootame komisjoni raamettepanekut tulevase kriisimehhanismi kohta järgmisel kuul. tänan teid. suur tänu, härra Kelam ja nüüd jätkame vaba mikrofoni vooruga ja esimesena saab sõna proua Basescu. suur tänu, härra president, kõigepealt lubage tervitada uut uut äh, meetmete paketi vastuvõtmist selleks, et toestada eelarve äh, süsteemi, selline pakett on väga vajalik selleks, et äh, tasandada erinevusi liikmesriikide vahel, samas pidades kinni siis maksupädevusest ja eelarvepädevusest. see majanduskriis on tekitanud tõsist muret erinevates liikmesriikides, sealhulgas ka Rumeenias minu meelest on kõige olulisem see, et me jõuaksime makromajandusliku järelevalve raamistikuni, mis aitaks ebatasakaalud välja tuua ja riskid välja selgitada. meil on vaja teha täpselt nii, nagu on öelnud härra Van Rompuy poolt juhitud töögrupi äh, soovitused, see on samm õiges suunas, tuleb leida uus raamistik kriisi, kriiside juhtimiseks. minu meelest on aga ka väga oluline määrus, mis puudutab äh, rahvusriikide eelarvete konsolideerimist äh, ja, ja nende ühtlustamist Euroopas, mitte ükski liikmesriik ei saa üksinda tulevikus enam tegutseda, et Shaba Tabati saab üheks minutiks sõna suur tänu! ügynökség számára óriási kihívás järgmine eesistuja on Ungari e, ja Ungaril saab olema ees väga suur väljakutse, Lissaboni leping, Lissaboni lepingu muutmine, lisaks sellele majanduse juhtimise sissetoomine, väga suur ülesanne. paljud liikmesriigid, kes on Eurotsoonist väljaspool, vaatavad väga suure huviga seda, mis Eurotsoonis sees toimub. meil on aluslepinguga antud teatavad kohustused, me peame Eurotsoonile lähenema ja, ja, ja oma kohustust siis täitma. loomulikult tuleb tagada see, et me toetame Euroopa solidaarsust ja tuleb tunnistada seda, et see, mis praegu toimub Iirimaal, on murettekitav. vaatame seda, mis toimub Portugalis ja Hispaanias, see kõik on natukene äh, ärevust tekitav nõukogu, nagu ikka, reageeris hilja, kuid vähemalt võttis nüüd õige vastuse vastu, ma arvan, et me oleme kirjutamas Euroopa integratsioonis uut peatükki, kui toome sisse äh, majanduse juhtimise see on väga positiivne, kuid ilmselt on takistusi teel palju. ma olen siiski suhteliselt veendunud selles, et Ungari eesistujariigina teeb kõik endast, et see tee oleks võimalikult suvi, sujuv. proua Figueiredo. a maior greve geral dos últimos 20 anos. jah, täna toimub Portugalis üks kõige suuremaid üldstreike, viimase kahekümne aasta kõige suurem üldstreik ja ka Prantsusmaal ja Kreekas oleme me näinud üldstreike ja mis on nüüd põhiliste vastutavate reaktsioon, nõukogu ja komisjoni reaktsioon nende protestide kohta, kus äh, kaevatakse selle sotsiaalse poliitika üle, nad jäävad selle sotsiaalse poliitika juurde. Nad ei ole valmis oma arvamust välja ütlema. ärge unustage, et euro on ohus just selle poliitika pärast, sellepärast et kapitaliturgusid liberaliseeriti ja et finantsturgudele ei pandud päitseid pähe nüüd üritatakse stabiilsuse kas-, stabiilsuspakti kaudu kaasata ja tagada ainult minimaalne konvergents ning tööpuudus ja vaesus seetõttu vohavad ja see olukord muutub järjest hullemaks. kui kaua kavatsete te selle kursiga jätkata, millal te kavatsete seda poliitikat muuta, mis on suunatud ainult tootmisele, millal te hakkate töökohti hindama? ja järgmisena härra Paška, palun. Eh, tänan, president, eh, komisjoni president, eh, Euroopa Ülemkogu president. kõikides riikides kohandatakse majanduspoliitikat selleks, et sellest kriisist välja tulla, et saavutada majanduskasv pärast Kreekat ja Iirimaad Äh, ohustab äh, likviidsuse puudus ka teisi euroala riike ja sellises olukorras on valitsustel väga raske langetada otsuseid ja on ebatõenäoline, et liikmesriigid on valmis loobuma oma majandussuveräänsusest, andes üle majanduse eelarvepädevuse Euroopa institutsioonidele, seetõttu me peaksime äh, suhtuma nendesse kui tundlikesse aspektidesse, kuidas sellest raskest olukorrast välja tulla ja me ei tohi alahinnata äh, Äh, liikmesriikide valitsuste jõupingutusi ja nende esindajate jõupingutusi, kes soovivad leida oma tee kriisist välja. järgmisena läheb sõna Brons. Euroopa Ülemkogu kordas jälle seda loosungit, et tuleb vältida protektsionismi ja valuutakursside nihkumisi ning konkurentsieeliste ärakasutamisest Äh, Euroopa Liit, arvestades üleilmastumises, äh, on seadnud Euroopa Liidu riigid äh, vastuollu tõusvate majandustega, eriti Hiinaga, kellega me ei suuda konkureerida. Nad ei polgavad maa autoriõiguste ja muud üldised normid, nad kasutavad orjatööd. Hiina valuuta vahetuskursid ei ole piisaval tasemel ja seetõttu nende tooted on odavad. Euroopa Liidud peaksid üksikult või koos kaitsma oma töötajaid ja tööandjaid selle ebaõiglase konkurentsi vastu. kuna äh, valuutakurssi ei tohiks äh, kokku leppida ega hoida liiga madalal tasemel, ei tohi neid ka piisavalt ühisel tasemel hoidma, sest see võib ohustada euroala riikide. Äh, kui äh, ähm, langevate majanduste valuutasid võimaldatakse ka vabalangusesse, siis taastumine saab olema raske. tänan, härra Prons, järgmisena härra Oodi härra president, nõukogu president, komisjoni president, ma tahaksin rääkida avaliku sektori kuludest, võttes arvesse kogu meie mandrit ja ma olen endalt küsinud, et kas me ei peaks praeguses hetke, praegusel hetkel oma rahvusparlamentidest kolleegidega pidama maha ühe tõsise debati avaliku sektori kulude europaniseerimisest äh, meil on kakskümmend seitse erinevat süsteemi, meil on koordineerimata see töö, üle-euroopased võrgud, mida tuleks omavahel seostada, energiavõrgud ja nii edasi ja ma teeksin ühe ettepaneku, et me kutsume, et me anname sõltumatule audiitorile õiguse Euroopa ja riiklikul ja kohalikul tasandil viia läbi auditid ja see võiks käivitada avaliku sektori kulude osas tõsiseid abeid Euroopas ja, ja rääkida sellest, kas meil peaks olema ühtne kontrollikoja kahekümne seitsme riigi kontrolli asemel, see võiks olla selline äh, mandriülene debatt. järgmisena saab sõna proua Beenova, palun. suur tänu, härra president Äh, komisjoni president, kallid kolleegid. Euroopa Ülemkogu kohtumine keskendus sellele, et Euroopa juhid pidasid va-, pidid vaatama näkku Euroopa majandust tabanud kriisile. Võlad ei ole ainus põhjus, meil on struktuursed vead lisaks sellele, kõikvõimalikud mehhanismid, peavad keskenduma lisaks ka siis teistele asjadele, mitte ainult võlakoormast vabanemisele, sellepärast et muidu nad lihtsalt ei toimi. pensionireformid eh, ja, ja selle mõju eelarve defitsiidile on eh, tulnud näiteks juba aruteludele. me keskendume liialt detailidesse. kui pensionireformid on tõesti nii vajalikud, kui väidetakse, siis on minu meelest äh, veel terve rida teisi asju, mis on vähemalt niisama vajalikud. me, kui me tahame kõikehõlmavaid lahendusi, siis me ei saa siin pidevalt detaile välja tuua, ainult äh, härra Päfton suur tänu, härra president, lihtsalt paar märkust selle kohta, mida ütlesid siin president Van Rompuy ja president Barroso, nimelt tundub, et nad on äh, täiesti asunud eitavale teele, eitavad seda, et Eurotsoonis on kriis ja me oleme nüüd kokkuvarisemise äärel. seal teisel pool saali on ka palju eitajaid, ärgake lõpuks ometi üles, inimesed eh, koduriikides eh, vaatavad seda siin toimuvat ja näevad, et kojas eriti palju inimesi kohal ei ole, samas on meie ees kõige sügavam kriis ajaloos. palun ärgake üles Te võtate mõne hetke pärast sõna, härrad Van Rompuy ja Barroso, ja rääkige sellest, mis on teie plaan B, sellepärast et teil peab olema plaan B või te lasete kõigil lihtsalt kokku variseda, et minu meelest tõesti on tegemist kõige sügavama kriisiga ajaloos, kõik liikmesriigid on mõjutatud, teil on Te olete rahvale võlgu seda, et teil oleks plaan B ja kui teil see on, siis äh, avalikustage see. järgmisena äh, järgmine kolleeg suur tänu, härra president, suur tänu ülemkogule, minu meelest on väga oluline, et pensionireformi pidas ülemkogu väga oluliseks. stabiilsuse kasvupakt on meil ka, kuid kahjuks ei ole tagatud selle skeemi alusel võrdsed võimalused kõigile. Ungari minu meelest on sattunud diskrimineerimise ohvriks. pensionite küsimus on meie jaoks väga oluline, me oleme sellest rääkinud ka Euroopa defitsiidist kõneledes me peame tagama selle, et ei diskrimineeritaks teatud liikmesriike ja kui me tahame seda vältida, siis me peame arvestama erinevate oludega eh, eelarvet paika pannes. Need küsimused tuleb lahendada. häid uudiseid on ka, nimelt detsembri ülemkokku on see küsimus juba lülitatud ja ma tõesti paluksin, et te võtaksite poliitilise otsuse vastu, mis ei oleks oma iseloomult eh, diskrimineeriv ja loomulikult seadusandluse puhul puhul on ka oluline, et see töö saaks käima nii kiiresti kui võimalik, sest et äh, see asi peab äh, leidma sobiva lõpplahenduse proua Papadopoulou. härra president, Kreeka, Iirimaa, Portugal, Hispaania kannatavad üha hullema majandusolukorra all. tundub, et äh, ajulised tuulepaunad on avatud ja mitte keegi ei ole siin võimeline seda kriisi, sellest kriisist üksi välja tulema. meil on vaja solidaarsust, toetust, koordineeritud äh, maatme, meetmeid, struktuurimuudatusi. meil on vaja rohkem tööhõivet, rohkem majanduskasvu. peame looma töökohti, looma ühise strateegia president palub kõneleja natukene aeglasemalt rääkida, vabandust, ütleb kõneleja. meil on vaja ka majandusjuhtimine üle vaadata, meil on vaja rohkem läbipaistvust majandusjuhtimises, meil on vaja selgeid statistikaid ja meil on vaja stabiilset kriisi äh, mehhanismi. Euroopa Liit peab kodanikke toetama. kriis puudutab kõiki, mitte ainult üksikuid riike, jah, seal on võib-olla seda kriisi kõige paremini näha. meil on vaja koordineeritud meetmeid ja solidaarsust. meie Hollandi kolleeg järgmisena. euroala on kokku kukkumas ja härra Barroso peab nüüd kuidagi need killud kokku korjama juba aastaid Kreekat, Portugali ja Iirimaad toetati, aga sellegipoolest ei olnud võimalik nendest riikidest välja kujundada konkurentsivõimelisi majandusi, nagu näiteks Saksamaal. maal kolmandik äh, töövõimelisest elukonnast Kreekas on ametnikud ja seal on veel terve rida illegaalseid ja legaalseid sisserändajaid, kes istuvad kodus ja saavad ainult abiraha. ka umbes aasta tagasi Hispaania legaliseeris umbes miljon illegaalset sisserändajat. nüüd paluvad nad meie abi, kuid abi avitab võib-olla ainult lühiajaliselt, pikaajaliselt tuleks meil siiski küsida, kas meil tasub äh, toppida äh, raha nõrkadesse äh, liikmesriikidesse. kas me äkki ei peaks siiski uuesti, kas te ei peaks äkki mõtlema Kreekas ja Iirimaal siiski oma vana valuuta sisseviimisele, äkki niimoodi oleks võimalik kriisi kõige paremini lahendada, kas olete oma koduriikides sellele mõelnud, härra Kelly? Uh, iiri parlamendis on täna hommikul äh, mulle ei meeldi, et kõik sõnavõtjad viitasid Iirimaale meie seoses meie majandusolukorraga paar aastat tagasi, aga meid nimetati Euroopa Liidu majandusedu musternäideseks. kuid Iirimaa on meelekindel äh, kord majja luua ja enamik inimesi toetaks äh, meie Euroopa kolleegide ja sõprade poolset abi, kuid siiski on paar õppetunde. härra Farage'il oli õigus, kui ta ütles, et see on põhjustatud meie Iiri poliitikute rumaluses ja ahnuses eh, eh, ja ka pangad ning regulaatorid on süüdi. me peame sellest õppima, kuid üks asi on oluline et meie järelevalvestruktuur eh, tuleks käivitada esimesest jaanuarist peale, et mõista, äh, millised on olnud vead, äh, et tulevikus ära hoida selliseid olukorda ja inimesi korrale kutsuda, kui nad seda kavatsevad. järgmisena härra Baltsiitis. suur tänu, härra president, ülemkogu president, komisjoni president, täna oleme me lõpuks hakanud rääkima väga olulistest küsimustest, äh, majanduse juhtimisest tulevikus ja üsna varsti ilmselt tuleb arutelule ka ühtsete maksude küsimus, äh, sellepärast et äh, me ju äh, näeme seda, millist mõju meie majandustele omab tugevam euro talustestid tehti juba, tehti alles kuus kuud tagasi eh, ja nad ei viidanud tänastele probleemidele sugugi ja see tähendab seda, et need testid ei ole usaldusväärsed, meil ei ole piisavalt informatsiooni ja, ja me ei saagi praegu sellest keerulisest olukorrast sellise, selliste andmetega välja tulla. kõik need seadusandlikud ettepanekud tuleb eh, ka rakendada meil on vaja suuremaid jõupingutusi, suuremat mobiliseerimist, suuremat mõistmist ja arusaamist erinevate finantskontrollisüsteemide osas. suur tänu, ütleb härra esimees ja sõna saab härra Sver. härra president, härra nõukogu president, härra komisjoni president, tahaksin lühidalt ka selles arutelus osaleda on täiesti selge, kes on selles kriisis süüdi. nimelt osa pangandussektorist, mis tegi katteta tehinguid, võttis liiga suuri riske ja ka valitsused ähm, kulutasid rohkem, kui oli neil kasutada. siin on näha kahte kategooriat. on neid, kes kutsuvad üles kõige suuremale solidaarsusele ja teisi, kes üritavad äh, rääkida pigem vastutusest ka praegusel hetkel, kus me leiame, üritame leida teid äh, välja kriisist, ei oleks äh, väga lihtne ja odav see, kui need, kes äh, säästsid, peaksid nüüd ka kriisi lahendama, kuid ka liigne säästmine ei ole lahenduseks on täiesti selge, et kõik maksumaksjad, kõnelejad katkestatakse. Oh, härra Petro Luhan, palun. apreciez că raportul suur tänu, härra president, majandusjuhtimist puudutav aruanne on on meile uus alustuspunkt selleks, et jõuda elujõulise järelevalvesüsteemini. see aruanne puudutab seda, et meie institutsioonid peaksid olema tugevamad, majandusjuhtimine toestatud ja räägitakse ka liikmesriigi tasandil avalike institutsioonide loomimist, loomist, mis tegeleksid siis majanduspoliitika planeerimise ja järgimisega. see kõik on väga oluline alus selleks, et me jõuaksime läbipaistva süsteemini Euroopa Liidu tasandil. ma hindan kõrgelt tõsiasja, et on võimalus igal liikmesriigil selgitada täpselt seda, milline on nende analüüsi alus iga eelarvet puudutava meetme osas meil on vaja sellist lähenemist, mis rajaneks usaldusväärsusel, vastastikusel tunnustamisel. meil on vaja väga konkreetseid meetmeid, mis aitaksid tagada selle, et meie majandusjuhtimine oleks usaldusväärne, läbipaistev, mis tagaks dialoogid kõikide meetmete osas kõikides liikmesriikides, meetmed, mis võivad omada mõju ju ka teistele liikmesriikidele. Mulțumesc, ütleb härra president rumeenia keeles ja kaks kõnelejat veel, kõigepealt proua Ferreira president, por me dar uh.... Eh, suur tänu, härra president. suur tänu, et andsite mulle veel kord sõna. tahtsin tegelikult eh, sõna võtta sellepärast, et siin räägiti nendest reeglitest, mida mainis härra Paulo Rangel, ma oleks tahtnud härra Rangelile nimelt esitada küsimuse, aga toona te ei näinud minu käe viipamist. nimelt milliseid vahesid näeb teie Merkeli ette, näete teie Merkeli ettepaneku ja komisjoni ettepaneku vahel. ja esimene komisjoni ettepanek äh, oli minu arvates palju euroopalikum, kuid äh, sellest ei räägitud üldse, see rändas tagasi sahtlipõhja, kas sellepärast, et see ei olnud Saksa huvidega kooskõlas? suur tänu, Jana Ranšel, kas te sooviksite vastata?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 kasutamise ja selle süvendamise poolt. on saadikuid, kes Euroopa Parlamendis on ainult äh, natsionalistliku poliitika poolt ja see kehtib ka proua Ferreira kohta. ja suur tänu ja nüüd veel härra Feia viimasena selles voorus. Äh, suur tänu, härra president. Euroopa Liit on äh, väga sügavate reformidega täna silmitsi need reformid äh, tuleb ellu viia selleks, et äh, vastulöök anda kriisile, selleks, et kaitsta meie ühisraha, kuid äh, tuleb siis leida sellised reeglid selle jaoks, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele Euroopa Parlament on võtnud juba vastu oma seisukoha valitsemistava osas, me toetame suuremat koostööd kahekümne seitsme liikmesriigi vahel kasvu toetuseks ja oleme võtnud väga selge seisukoha kasvu- ja stabiilsuspakti osas. tuleb toetada solidaarsust liikmesriikide vahel. Euroopa Parlament oli esimene institutsioon, mis nõudis eh, seda, et loodaks fond erinevate liikmesriikide aitamiseks me jätkame oma tegevust koostöös Euroopa Komisjoniga eh, oma eesmärkide täitmiseks ja suur tänu selle eest, et te olete olnud eh, ka nõukoguni koostöö valmis. see raport on eri, edasiste arutelude aluseks. suur tänu, ütleb härra president. ja nüüd, kallid kolleegid, aeg kokkuvõteteks ja sõna saab eh, komisjoni president Barroso. suur tänu, härra president, austatud parlamendisaadikud ma vastaksin kõigepealt kahele konkreetsele küsimusele ja pärast seda siis äh, võtan üldiselt kokku tänase arutelu. kõigepealt küsimus, mille esitas härra Schultz. oluline küsimus, nimelt Iiri taluvustestide kohta. ütleksin järgmist. ühtne taluvustestide metodoloogia lepiti Euroopa Liidu tasandil kokku ja see võttis arvesse kõikvõimalikud makromajanduslikud stsenaariumid, kuid taluvustest sooritati eh, siiski kohaliku järelevalveasutuse kontrolli all, seda koordineeris, eh, koordineeriti küll Euroopa Liidu tasandilt, kuid otsest pädevust Euroopa Liidu institutsioonidel selle taluvustesti osas ei ole olnud. ma tahaksin rõhutada seda, et seni polnud Euroopa Liidul mitte mingisugust vastutust äh, nende taluvustestide osas. nüüd see kõik muutub järgmise aasta jaanuarist. tulemas on uus järelevalvearhitektuur, äh, äh, seda vastavalt komisjoni ettepanekutele, mille on heaks keetnud nõukogu ja parlament. tulemas on äh, makromajandusliku järelevalve, et pangandusi ja kindlustusettevõtete järelevalve ja Euroopa Süsteemne Riskinõukogu, äh, kes siis hindab kõiki riske ja need annavad meile väga selged hoovad ja infrastruktuuri äh, selleks, et olla taluvustestides tulevikus edukamad ma tahan seda rõhutada, et äh, enne kriisi ei olnud meil neid vahendeid, mida me täna loome. ja siit ma jõuan oma teise märkuse juurde, nimelt äh, küsimus selle kohta, kuidas me lahe, lahendame delikaatsemaid küsimusi, näiteks alaline kriisimehhanism, ma ei tahtnud sellest rääkida, aga võtan selle esile, kuivõrd esitati konkreetne küsimus, ma pean vastama. ühehäälselt, kordan ühehäälselt otsustasid riigi- ja valitsusjuhid paluda seda, et loodaks alaline kriisimehhanism äh, erasektori kaasamisele. mina olin üks nendest, kes hoiatas äh, Euroopa Ülemkogu äh, selle teema tõstatamise riskide osas, kui me ei ole teinud ettevalmistavat tööd kuid küsimus tõstatati ikkagi ja nüüd tuleb see siis kuidagi lahendada, lahendada nii vastutustundlikult kui võimalik ja sellepärast minu meelest tänased märkused siin kojas ei aita küll sellele kaasa. me oleme endiselt väga rasketes tingimustes ja meil on vaja mm, äh, tegutsemist äh, ja kontakte, tegemist on delikaatse olukorraga turgudel teinekord äh, me laseme iseendale jalga, me ei saa äh, ohtu seada riike, kes on äh, ohus praegu niikuinii juba. me peame tagama selle, et oleks tagatud finants, aga ka eelarve stabiilsus ja sellepärast ma ei hakka tegema siin spekulatsioone mitte mingisuguste plaan B-de osas. me oleme oma tööd teinud äh, me oleme asjadest rääkinud vastutustundlikult liikmesriikidega ja, ja komisjoni poolt ma tahan öelda väga selgelt välja, komisjon, nagu ka paljud tunnustasid, on alati esitanud väga ambitsioonikaid ettepanekuid. jah, me toetame ambitsioonikat Euroopa majanduse juhtimise kava, kuid lõppkokkuvõttes tuleb olla ka realistlik. me ei saa ju üheskoos minna kaugemale kui see ühiskokkulepe, mille liikmesriigid on teinud, sellest ei ole abi, et kui on saavutatud kokkulepe, kokkulepe, mis juba iseenesest on edasiminek võrreldes eelneva olukorraga, hakata rääkima ideaalsetest öö, oludest, mis niikuinii ei öö, realiseeru. komisjon täidab oma rolli ka tulevikus me oleme nõudnud suuremat ambitsioonikut valis, valitsemisjuhtimis, majandusjuhtimise osas Eurotsooni stabiilsuse tagamisel, aga mitte ainult Eurotsooni stabiilsuse tagamisel ja ma tahan sellest rääkida, kuivõrd sellest täna veel ei ole räägitud, räägitati siin, et probleemid on Eurotsoonis. ei ole see nii, et probleemid on ainult Eurotsoonis, euro ei ole probleem, ma olen täiesti veendunud, et olukord oleks täna veel hullem, kui eurot poleks. mõned teist unustavad ära, unustavad ära, et on riike, kes ei ole Eurotsoonis, on täna absoluutselt samades oludes, teinekord on nende rask- äh,, probleemid riigivõlaga isegi suuremad. riigid, kes isegi ei ole Euroopa Liidu riigid ega ei tahagi tulla, näiteks nagu Island, on pankrotis ja neil ei ole ometigi euro käibel tõsiasi on see, et euro ei ole probleem ja on intellektuaalselt ja poliitiliselt ebaaus öelda, et probleem seisneb euros. niisiis, see, mida meil nüüd teha tuleb, on aru saada olukorra eripärast, mis Eurotsoonis valitseb, peame tegelema probleemidega ning paluma kõiki liikmesriike, et nad tegutseksid kollektiivselt, nii neid riike, kes on Eurotsoonis, kui ka Eurotsoonist välja jäävaid riike. ma arvan, et kõik riigid on aru saanud, et kaalul on ühised huvid, on vaja ühist lähenemist, et seda kriisi lahendada ja seda meie Euroopa Komisjonis teemegi, me teeme seda vastutustundlikult loomulikult me seame kõrgeid sihte, aga me soovime saavutada head koostööd kõigi institutsioonidega, sealhulgas ka parlamendiga, samuti äh, nõukoguga. ma arvan, et see on see vastutustundlik sõnum, mille me peame praegu saatma ma arvan, et turgudel valitseb praegu äärmiselt närviline olukord, aga meie peame jääma äh, kaine mõistuse juurde, me peame olema vastutustundlikud ja samas peame järgima ka Euroopa huve, aitäh! aitäh, president Barroso ja nüüd saab sõna härra Van Rompuy. härra president, lugupeetud kolleegid. me rääkisime, et siin on vahe minu ning komis-, ning nõukogu eesistuv vahel komisjoni presidendi vahel, kuid esimest korda me laulame siin täiesti sama laulu, esitame. ja kindlasti ei alahinda ka meie kuidagi kriisi, tegemist on tõepoolest raskete aegadega ja ma olen äh, nendes oludes tegutsenud väga ettevaatlikult. me oleme võib-olla teinud liialt palju dekla-, deklaratsioone Euroopa kontekstis, kuid nüüd on äh, aeg maha rahuneda ja mitte rääkida enam äh, selle kiisi, kriisi sügavusest, nüüd oleme jõudnud tegude faasi. paljud teist rääkisid õppetunnist, mis me peaksime saama sellest kriisist. Äh, prantsuse keeles öeldakse, et meie teod järgnevad meile kui ma alustasin oma praegusel ametikohal, siis oli stabiilsus- ja kasvupakt juba jõus, seda on aastate jooksul muudetud veidi paindlikumaks, kuid samas seda endiselt ei rakendata. samuti pärisin ma ametisse astudes Lissaboni lepingu, see näeb ette teatud protseduurid, teatud menetlused, samuti näeb see ette sanktsioonid, ja otsused, mis peab võtama siis, kui on tegemist äh, üleliigse eelarvedefitsiidiga. ja kui ma oma ametikohale asutasin, siis ei olnud veel kriisimehhanismi paigas. me pidime seda kõike tegema. me peame kasvu ning stabiilsuspakti tugevdama ja esimest korda tuleme välja makromajandusliku järelevalvesüsteemiga. kui meil oleks olnud see mehhanism juba mõni aasta tagasi, siis äh, oleksid jäänud äh, probleemid teatud riikidest olemata. meil ei oleks äh, olnud selliseid kinnisvaramulle, meil ei oleks olnud teatud probleeme konkurentsivõimega, kuid nüüd räägime me millestki uuenduslikust, mis põhineb täielikult kriisile ja selle õppetundidele. nüüd rääkides Lissaboni lepingust, meil on tõepoolest kavatsus lepingut muuta selleks, et anda õiguslik alus, anda õiguslik alus äh, ala, alalisele kriisimehhanismile ja see on ainsaks muutmise äh, põhjuseks. me ei taha muidugi äh, uuesti seda laiapõhjalist arutelu avada institutsioonide osas, mis viiks meid minu arust praeguses kontekstis ummikusse ja see kau-, viiks meid üha kaugemale äh, kriisi lahendusest. meil ei ole kriisilahenduse mehhanismi, kui äh, meil ei olnud kriisi lahendamise mehhanismi, kui meil oli tegemist Kreeka probleemiga. Need seitsesada viiskümmend miljardit eurot kriisimehhanismi jaoks me pidime Lissaboni lepingut väga loovalt tõlgendama selleks, et me saaksime seda mehhanismi kasutada. ja me praegu tõepoolest oleme saanud kõik võimalikud õppetunnud kriisidest ja meie teod tõepoolest järgnevad meile. meil oli stabiilsuspakt, mis oli nõrk, seda ei, äh, seda ei rakendatud, meil oli nõrk makromajanduslik järelevalve ja ei olnud ka kriisimehhanismi. ja liikmesriigid, paljud nendest on tegutsenud väga vastutusvõimeliselt, alustatakse reformidega, mis on tihtipeale avaliku arvamuse vastu liikuvad ja võtavad vägagi julgeid otsuseid vastu. mitte ainult riikides, kus on pingeid, vaid ka teistes riikides. et tõepoolest on asutud vastut-, vastutustundlikule seisukohale. mulle tundub, et tihtipeale me räägime pigem valitsustest ja parlamentidest kui vaenlastest, kuid täna, kui me räägime Iirimaast või Portugalist, siis palun lubage mul äh, rääkida ka arvudest. Äh, eelarve defitsiit oli üheksa koma kolm protsenti kahe tuhande üheksandal aastal ja kahe tuhande äh, üheteistkümnendal aastal on see neli koma üks protsenti. nüüd rääkides Portugalist siis äh, intressimäär on kolm koma kuus protsenti, see on väga madal. seal ei ole kinnisvarakriisi või kinnisvaramulli. finantssektor ei ole üle arenenud, pangad on hästi kapitaliseeritud, nii et ärgem äh, valigem endale valesid vaenlasi kui me räägime siin mingisugusest nakatumisest selle kriisi puhul, siis äh, meil ei ole mingeid ratsionaalseid aluseid sellisteks väideteks. nii et palun ärgem äh, näidakem näpuga valedele põhjustele. ja kui räägin institutsioonide vahelisest äh, koostööst, siis meie teeme küll kõik selleks, et koos töötada, rakkerühm on kokku kutsutud, seal osalevad rakkerühma liikmed, kes kõik on vastutustundlikud ja samuti ka alalise kriisilahendusmehhanismi puhul töötame käsikäes komisjoniga ja loodan, et leiame lahenduse ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas, kahetsusväärne on, et siiani pole sellist äh, kokkulepet saavutatud. kuid kui räägime nüüd koostööst, siis lubage mul teha veel üks märkus. Te kõik olete Euroopa Parlamendi liikmed, te kuulute mingitesse poliitilistesse peredesse ja tegelikult on väga suur äh, vahe selle vahel, mida ma kuulen nõukogus, mida ma kuulen äh, peaministrite suust ja mida ma kuulen ka siin saalis sama poliitilise pere liikmete suust. see ei ole mingi etteheide, muidugi alati ei pea olema oma erakonnaga nõus, ka mina ise olen olnud tihtipeale vastuolus oma partei poliitilise joonega, kuid kui me räägime siin äh, institutsioonide vahelisest koostööst, siis olen ma siiski nõudlikum ja ma teen kõik ka enda poolt eh, selleks, et jõuda parimale tulemusele. ja me peaksime tegema koostööd kõikidel poliitilistel tasanditel selleks, et meie seisukoht oleks sidusam, kui ta on praegu. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et meil on tegemist kokkuhoiupoliitikaga ja sellest ei ole võimalik, et meil ei ole kriisist võimalik välja tulla ainult kokkuhoiupoliitikaga ja see on tõsi me peame sellest minema kaugemale. kui me oleksime olnud ettevaatlikumad äh, makromajanduslikult äh, ja eelarve vallas, siis ei oleks me praegu sellises olukorras, kuid on vaja ka positiivset visiooni majanduskasvu ning tööhõive osas. ja mul on hea meel, äh, jättes kõrvale kõik need negatiivsed elemendid, et majanduskasv Euroopas siiski on taastunud pärast umbes äh, üheteistkümne äh, kuust, kuist tagasilangust. kolmekümnendate aastate kriis, mis sai samuti alguse finantskriisist, äh, see ei leidnud mingit lahendust. majanduskasv taastus, taastus antud juhul juba üksteist kuud pärast finantskriisi puhkemist. me räägime praegu keskmisest majanduskasvust üks koma viis protsenti, teatud äh, riikides on majanduskasv isegi kaks protsenti ja mõnedes riikides isegi kolm, kolm koma viis protsenti. keskmiselt Euroopa Liidus äh, tööhõive on hakanud äh, samuti kasvama. muidugi on tööpuudus praegu endiselt liiga kõrge, kuid rõõmustav on see, et vähemalt poole aasta taguse seisukoha, seisuko-, olukorraga on äh, prognoosid palju optimistlikumad ja majanduskasv on tasakaalustatum, kui arvati, äh, tegemist äh, ei ole ainult majanduse taaskäivitamiskavadel põhineva majanduskasvuga, seda, see kasv põhineb ka sisenõudluse tõusul. nii et hoolimata kõikidest probleemidest, mida me kõik teame, ja eriti probleemidest just teatud riikides, ma arvan, et me